on endiselt valmis abistama neid ja tulevikus saavutada eesmärki, et lõplikult välja juurida surmanuhtlus. tänan tähelepanu eest. suur tänu, volinik Kallas ja meil on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu nendel on lõppenud ja hääletus toimub pärast kolmanda arutelu lõppu. järgmine päevakorrapunkt on Uganda ja David Kato tapmine kõigepealt annan jällegi sõna autoritele, kõigepealt kolleeg Lunatšek, poolteist minutit, palun. president. härra president, härra volinik, daamid ja härrad, kõik meist oleks tahtnud, et David Katot poleks mõned nädalad tagasi mõrvatud, vaid et nii nagu eelmise aasta novembrikuus ta oleks saanud tulla siia kotta, olla meie juures ja rääkida sellest, kuidas rikutakse homo-, bi- ja transseksuaalide õigusi Ugandas ja et meie oleksime saanud siis mõelda, mida teha selleks, et olukorda muuta. me kõik sooviks, et ta oleks elus ja et ta oleks, et ta et teda poleks julmalt mõrvatud. David Kato võitles inimõiguste eest Ugandas, ta võitles homo- ja bi- ja transseksuaalide õiguste eest. mul on väga hea meel, et kuus fraktsiooni jõudsid ühisele äh, kokkuleppele ja mõistavad hukka David Kato mõrvamise ja Uganda ametivõimed, poliitiline juhtkond, mis homme ju uuesti valitakse, et me kutsuksime neid üles lõpuks lõpetama äh, lesbide ja homode tagakiusamine. ja et nad hooliksid selle eest, et homo-, bi- ja transseksuaalid saaksid Ugandas vabalt elada Euroopa Liidul on vastutus võidelda võrdsete õiguste ja võimaluste eest, seda ka mõeldes David Katole ja tema mälestusele, kes enne teda pidid elust lahkuma võit-, võideldes nende õiguste eest. seepärast on väga tähtis, et äh, Catherine Ashton ja tema välisteenistus võitleksid võrdsete õiguste eest ja et nad töötaksid välja ka meetmete paketi, eh, nii nagu need on iga Euroopa riigi jaoks, ka Aafrika riikide jaoks. suur tänu, proua Lunatšek ja nüüd proua Šake poolteist minutit. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid. täna on meil kiireloomuline küsimus kolmas kord äh, arutame homo-, bi-, transseksuaalide ähm, alast resolutsiooni. Äh, David Cato mõrvati julmalt, meil on vaja lõpetada diskrimineerimine üle kogu maailma, Euroopas ja kogunisti ka Euroopa Parlamendis. David Cato mõrv peab saama korralikult uuritud, äh, selle toimepanijad peab tooma kohtu ette ning äh, homo-, bi-, transseksuaalide diskrimineerimist tuleb uurida ja lõpetada. Uganda parlamenti saadikutel ning ajalehel Rolling Stone'il on oma osa toimunus. pärast David Kaato mõrva on võimud vaikinud. ALDE jaoks on eh, ikka ja jälle või ALDE on ikka ja jälle päevakorda pannud homo-, bi- ja transseksuaalide õigused ja vaikida me ei kavatse ma loodan, et need parlamendisaadikud, kes vahel on kõhkleval seisukohal või isegi tõrges, et te suudate seista ka homobi- ja transseksuaalide õiguste eest, te leiate, et inimesi ei tohiks diskrimineerida öö, nii ei neid ega teisi vähemusi üle kogu maailma, näiteks kristlasi. kindlasti peaks välisteenistus kasutama ka oma käsutuses olema olevaid vahendeid selleks, et Uganda homopiid transseksuaalid saaksid kaitstud, aitäh! suur tänu, kolleeg Šaake ja nüüd üheks minutiks sõna härra Tänokil. president David Kato mõrv on otsene tulemus Ugandas valitsevale vihale homobii ja transseksuaalide vastu. Eh, seda on kütnud üles parlamendisaadikud. me oleme juba kaks korda äh, Äh, väga negatiivselt kritiseerinud sealseid parma-, parlamendisaadikuid, kes on kutsunud üles surmanahtluse toimepanekule eh, homoseksuaalide osas eh,. David Cato juhtum demonstreerib, et eh, seksuaalvähemused on seal ohus. möödunud aastal üks kohalik ajaleht trükkis ära nende fotod ja seal kõrval oli äh, üleskutse pooge nad üles. mina arvan, et kui Euroopa Liit annab finantsabi sellisele riigile, kus sallitakse ja lausa soodustatakse sellist suhtumist, see on täiesti häbiväärne. minu arvates on vaja mõelda, mida oleks võimalik ette võtta selleks, et demonstreerida meie põlgust David Kato mõrva vastu ning samuti äh, Eh, tuleks arvestada, et meie antav finantsabi peab olema proportsioonis eh, seal kohapeal toimuvaga. suur tänu, kolleeg Tänok ja järgmisena proua Veržea, üks poolteist minutit. tänan, president. see on kolmas resolutsioon pärast selle koosseisu alg-, Äh, ametiaja algust äh, ning puudutab see mm, homobi- ja transseksuaalide olukorda ning David Kato mõrva. David Kato oli homofoobia sümbol Ugandas. samuti oli ta seotud selle eh, seaduseelnõuga, seal oli nimelt ette näit-, nähtud lausa eluaegne vanglakaristus homoseksuaalsuse eest. me peaksime aus hoidma David, David Cato mälestust, mäletatavasti homoseksuaalide pildid andi sellesse öö, kollases ajakirjanduse rämpsu, mille nime minu keel ei tõuse öö, nimetama. ametiaja lõpetav president ilmselt valitakse uuesti võimule valimised on võimalus tegelikult meenutada Uganda riigile oma kohustusi, mis ta on võtnud inimõiguste alal ning tuletama meelde, et Uganda peaks eh, kinni pidama põhimõtetest, ka rahvusvahelistest põhimõtetest ka homo-, bi- ja transseksuaalide suhtes, ehk need on osa inimõigustest suur tänu, proua Veržea, aga mul tuleb jälle ennast korrata. meil on siin tulukene ja see läheb põlema, seal on kirjas, et rääkige aeglaselt. ja tõesti, ma tean, et tõlgid pingutavad ja tõlge ei muutu paremaks siis, kui kolleegid loevad maha teksti ja seda võimalikult kiiresti, loevad kaks korda kiiremini maha, kui räägiksid tavaliselt kui te tahate, et teist aru saadakse, siis ärge lugege maha, sellepärast et muidu tu-, saavad aru teist ainult need, kes räägivad sama keelt kui teie. suur tänu, järgmisena kolleeg Kelly, üks minut, palun. Sorry, but, but the question how many mul on väga kahju, mina ei saa määrata seda, kui palju te kõneaega saate, ütleb president. Äh, Herr Kollege Kelly, bitte. kolleeg Kelly, palun. Äh, president, need meist, kes elavad arenenud riigis, siis äh, siis Aafrika ja Sahara tagune äh, piirkond on midagi sellist, millest meil on raske aru saada. ja David Geto juhtum on heaks näiteks äh, Äh, ta oli Uganda äh, inimõiguste eest võitleja, äh, Smugi organisatsiooni juhataja, selle isiku mõõtis hukka ajakiri Rolling Stone. kuid siiski leitakse seal, et homode ja tagakiusamine ja tapmine peaks jätkuma ja ta tapeti ja vastavalt homoseksuaalsust käsitleva seaduseelnõule kuulutati homoseksuaalsus ebaseaduslikuks ja sellele kaasneb vanglakaristus. ja inimesed, kes sellest ei teata, äh, võivad ka saada kolmeaastase äh, karistus, vanglakaristuse. Ugandas toimuvad varsti presidendivalimised ja me peaksime Euroopas kasutama seda võimalust, et tagada homode ja geide õiguste täitmine. suur tänu, härra Kelly. ja nüüd härra Cashman, poolteist minutit. president, president, president on alati kurb hetk, kui me peame vastu võtma resolutsiooni inimõiguste kaitse surma korral. minu jaoks on see veelgi kurvem, kuna nagu paljud teisedki meie koja liikmed, ma kohtusin temaga, kui ta käis parlamendis, kutsudes parlamenti üles tegutsema nende nimel, kes elavad Lugandas Geina, ma tahaksin tänada parlamendi liikmeid selle eest, kuidas te olete ühendanud oma jõud selles resolutsioonis, öeldes, et viha eh, homode, bai ja transseksuaalide vastu ning nende inimõiguste jalge alla trampimine on vastuvõetamatu. David Keetole saame meie oma poolt anda tunnustust seeläbi, kui eh, selle teo toimepanejad antakse kohtu alla, selle õigusrikkumise eest, selle mõttetu murva eest, selle noore mehe mõrvamise eest, kui tõeline õiglus saab Aafrika mandril jalule seada, nagu härra Tannek ütles, ainult siis, kui inimõiguste ja kodanikuõigusi täidetakse. me oleme lasknud oma kolleegidel liiga kergelt üle libiseda nende tähtsates küsimustes. see on kolonialism, mille me oleme peale surunud läbi oma seaduste ja oma usu äh, ja seetõttu on nüüd kolmkümmend kaheksa riiki Aafrikas, kus homoseksuaalsus on kriminaalkuritegu, samal ajal kui Mauritaanias, Sudaanis ja Põhja-Nigeerias on homoseksuaalsus karistatav surmaga. see oleks mälestusmärk mitte ainult David Katole, kes oli tõeline hiiglane nende pigmide vahel, see oleks mälestusmärk ka parlamendile, kes võtab sõna nende eest, kellel hääleõigus puudub suur tänu, härra Cashman. nii palju siis autoritest, nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna ja kõigepealt proua Gretu, palun. suur tänu, härra president, ma arvan samuti et arutelu seksuaalsete vähemuste õiguste rikkumise kohta peab minema kaugemale kui lihtsalt kriitilised sõnad. me peaksime mõtlema, millised meetmed on meil kasutada äh, selleks, et kaitsta inimõigusi ja me peaksime ka mõtlema, kas Euroopa diplomaatia saab midagi ette võtta. me võtame, me räägime nüüd siin resolutsiooni ettepanekust, millega kaitsta homo-, bi- ja transseksuaalide õigusi Ugandas ja räägime ka sellest, kuidas inimesi häbimärgistatakse nende seksuaalse sättumuse tõttu. mind šokeeris see õudne mõrv, Euroopa liikmesriikide kõhklev suhtumine, töötamaks välja meetmeid, millega homoseksuaale kaitsta. ma arvan, et me peaksime Uganda ametivõime üles kutsuma kinni pidama inimõigustest ja et ametivõimud hoolitseksid selle eest, et mõrva uuritakse. me peame tõesti rääkima kõvemal häälel. suur tänu, kolleeg Gretu ja nüüd kolleeg Tain, üks minut, palun. kallid kolleegid me räägime täna kolmandast resolutsioonist, millega räägitakse homobi- ja transseksuaalide õiguste rikkumisest Ugandas. Ugandas väga lühikese aja jooksul kuts-, kuulutati homoseksuaalid lindpriideks ja sinna hulka on kaasa arvatud ka lapsed samuti on ohus ka kristlikud kogukonnad ja me, nagu me teame, Rolling Stone'i ajakirjas avaldati saja homoseksuaali pildid. Nende nimed on nüüd avalikud, ehm, just see, mida me soovisime oma resolutsiooniga vältida. David Kato nüüd tapeti ja seda ehm, mitme tugeva haamrilöögiga kõigepealt me kut-, mõistame hukka David Kato mõrva ja nõuame ametivõimudelt, et nad hoolikalt uuriksid seda mõrva ja keelaksid ja karistaksid kõiki avalikke üleskutseid homoseksuaalide mõrvamiseks. Uganda peab oma seadused üle vaatama. suur tänu! suur tänu, kolleeg Tain ja nüüd kolleeg Romeva Irueda, üks minut. Yo me sumo a la tristeza y a la emoción y sobre todo a la indignación por el asunto suur aitäh, minagi ühinen selle kurbuse ja vihatundega. praegu on meil vaja resoluutselt tegutseda. meil on vaja võidelda mitte ainult taoliste mõrvade vastu, aga igasuguse äh, seksuaalsel sättumusel põhineva öö, äh, diskrimineerimise vastu. Aafrikas äh, kolmekümne kaheksas riigis on homoseksuaalsus seadusevastane, kolmeteistkümnes on see seadusega lubatud, see on täiesti lubamatu asi. ärgem unustagem, et meil on alati võimalik anda oma panus majanduslikus mõttes. Ehm, et sellised meetmed neis riikides saaksid lõpetatud. seksuaalse sättumuse alusel tegutsemine võimude poolt tähendab seda, et inimene, keda kiusatakse taga tema sättumuse pärast, kvalifitseerub ka pagulaseks, kui palju inimesi peab veel surma saama? suur tänu, kolleeg Romeva ja Rueda, järgmisena kolleeg Tšernetški, üks minut. mikrofon, palun uh,. Äh, Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Myśl... President suur aitäh! me räägime äh, paari kuu jooksul juba kolmandat korda sellest riigist, see on väga stressi tekitav, ma olen eelkõnelejatega nõus. asi ei puuduta mitte ainult inimõigusi või ühte seltskonda, ei, see puudutab inimõigusi üldiselt. aga vähemused on just nimelt eriti haavatavad minu arvates äh, on otsustava tähtsusega siin, et Euroopa Parlament oma hääle kuuldavale tooks ja siin öö, äh, olen ma äärmiselt tänulik, et kõik fraktsioonid on siin ühinenud. Äh, muidugi öö, on fraktsioonidel võimalik eri aspekte vastavalt oma eeli, oma öö, ähm, eelistustele rõhutada. Neid inimesi tuleb toetada neil inimestel peab olema võimalus tegeleda ka poliitikaga. suur tänu, kolleeg Tšernetški. Need olid fraktsioonide nimel kõnelejad, nüüd ülejäänud registreeritud kõnelejad, selleks on ainult üks, proua Sinišin, palun. aitäh, president. David Kato julm mõrv siis ühe kõige paremini tuntud inimõiguste alase aktivisti mõrv on toime pandud öö, ähm, homoseksuaali vastu. isegi kui leitakse teo toimepanijad, äh, vihkamine jääb ja see põhineb osaliselt ka seadustel. kolmekümne kaheksas Aafrika riigis on homoseksuaalses öö, ähm, kuritegu ja osades nendest on see karistatav surmanähtusega ei tohi lubada taolist inimõiguste rikkumist. kui palju verd tuleb veel valada, kui palju inimesi peab surma saama enne, kui rahvusvaheline üldsus sunnib neil riikidel oma seadust muutma? me peame mõtlema ka kiriku rolli peale. selle asemel, et ähm, kutsuda üles naabreid armastama ähm,, kuulutab kirik, et homoseksuaalsus on haigus, millest tuleb lahti saada. suur tänu, kolleeg Sinišin. mulle öeldi just praegu, et äh, üks minut on üle kõneaega, nii et kolleeg Sinkler saab veel sõna mitteühinenute nimel. Like... aitäh! protseduuriline märkus kolmas kord on meile juba lubatud kõneaega ja siis meid ei ole nimekirjas. see, et me oleme fraktsioonilise kuuluvuseta, ei tähenda seda, et me nagu üldse ei eksisteeri. nüüd kõne juurde. ma sooviksin kasutada võimalust selleks, et avaldada tunnustust kadunud David Kaatole oma vapra töö eest Ugandas. siin oli küsimus mitte ainult tema õigustes, aga ka teistes homo-, bi- ja transseksuaalides Ugandas ja teistes Aafrika riikides. äärmiselt kurb on see, et möödunud aasta oktoobris ta käis meie parlamendis, aga ilmselt me ei järginud tema hoiatusi ja sama ei teinud ka rahvusvaheline üldsus ja nüüd tulemusena ta tapeti. on uskumatu, et Euroopa Liidult läheb ikka veel abirahasid Ugandasse. ma loodan, et äh, viimase, et paari päeva äh, pärast äh, siis, kui valimised äh, toimuvad. ma loodan, et me võtame kogu selle abi tagasi, kui äh, homode tagakiusamine jätkub. on äärmiselt kahetsusväärne, et praegune Euroopa eesistumis, eesistujariik on kee-, otsustanud keelustada homomarsi sellel aastal. suur tänu, kolleeg Sinkler mulle öeldi, et teie kõne, kolleeg Sinkler, kas te kuulete mind? kolleeg Sinkler, ma väga vabandan, kolleeg Sinkler, aga ma räägin teiega. mulle öeldi just, et teie kaastöötajad äh, ei palunud meilt kõneaega, ma olen alati nõus teile kõneaega andma, kuid teie kaastöötajad annavad mulle teate, et te soovite kõne saada, siis te saate, aga meie ei saanud mitte mingit teadet. ma ütlen teile seda pärast, mulle tundub, et olete valed kõrvaklapid pähe pannud või kuulete valet kanalit. nüüd vaba mikrofoni voor ja kõigepealt kolleeg Silvestris, palun Grazie, president, signor commissario, l'assassino. suur tänu, president, volinik. David Kato mõrva tuleb Euroopa Liidu poolt ja Euroopa institutsiooni pealt hukka mõista. ei tohi unustada, et see on pelgalt üks episood selles pikas saagas, mille käigus on diskrimineeritud maailma erinevates nurkades vähemusi, kultuurilisi, etnilisi Äh, usulisi, paar nädalat tagasi me võtsime vastu kirjaloomulisi resolutsioone, äh, mõistes hukka äh, koptide kristlaste tagasikooslemine Aleksandrias Egiptuses, nad tapeti, kuna nad pidasid kinni oma usulistest tõekspidamistest. Uganda on kergesti haavatav riik, kui me räägime homo-, biotraksensuaalide õigustest, seal toimuvad tõelised finantsspekulatsioonid kasumi saamise nimel ja nüüd Euroopa on pööranud oma silmad Uganda poole, soovides toetada inimõiguste ja demokraatia jaluleseadmist selles riigis. suur tänu, kolleeg Silvestris ja nüüd proua Jäätenmägi, üks minut. Human... president, viga, viha ja inimõiguste rikkumine seksuaalvähemuste vastu jätkub maailmas hiljutised uudised äh, härra David Katta tapmise kohta Ugandas on veel üks kurb näide seksuaalvähemuste vastu suunatud diskrimineerimisest ja brutaalsusest. härra Kato tapmist tuleb põhjalikult uurida ja isikud või isikud, kes vastutavad tema mõrva eest, äh, tuleb kohtu alla anda. on antud teada, et teatud juhtudel, nii nagu see tabloid Rolling Stone on avalikult üles kutsunud härra Kato tapmisele. Neid väiteid tuleb samuti uurida. president, see oli õõvastav kuulda, äh, mida Uganda äh, eetikaminister teatas, et homoseksuaalid võivad ära unustada inimõigused suur tänu, proua Jäätenmägi ja nüüd vaba mikrofoni lõpuks äh, kolleeg Thun und Hohenstein, palun. suur tänu, president. kui ma mõtlen Uganda peale, siis mõtlen kogu aeg, kui palju see riik on kannatanud äh, siis mõtlen inimõiguste peale, mida seal rikutakse ja tahan tänada kõiki kolleege, kes jälgivad seda, mis seal toimub ja pööravad sellele tähelepanu. aga me peaksime vaatama ka seda vihkamise keelt ja mis see endaga kaasa toob. see kollane ajaleht, mis avaldas ka härra Kato pildi ja mis tõi endaga kaasa mõrva, aga see vihkamise keel on ka Euroopa Liidus olemas, näiteks Red Watchi veebilehekülg, mis avaldab samamoodi aadresse ja muid isikuandmeid äh, homoseksuaalide kohta või ka usulistel, teise, teist usku inimeste kohta. ja kutsub üles vihkamisele, me peaksime rääkima inimõigustest mitte ainult mujal, vaid ka Euroopa Liidus. suur tänu, proua Tuulund Hohenstein, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja arutelu lõpuks saab sõna volinik Kallas. president. president, lugupeetud saadikud, kõigepealt äh, sooviksin alustada austusavaldusega David Kato mälestusele. David Kato oli julge inimõiguste eest äh, võitleja ja kartmatu eh, homo-, bi- ja transseksuaalide õiguste aktivist Äh, sellena oli tema elu ohus, teisel oktoobril kaks tuhat kümme avaldati David Kato nimi ja foto koos teiste väidetava homos, väidetavate homoseksuaalidega Uganda tabloidlehes, äh, mille nimi on Rolling Stone, ja seal kõrval oli pealkiri Pooge nad üles, see tähendas seda, et nende elud sattusid riski alla äh, edukas oli see, et ta võitis hagi selle lehe vastu, kolmandal jaanuaril nimelt kohus otsustas, et ajaleht oli äh, rikkunud äh, põhiseaduslikke õigusi eraelu kaitstusele ning mõistis hagejate kasuks välja kahjutasu ähm,. aga see oli ka tema viimane edu, sellepärast et kahekümne kuuendal jaanuaril David Kato mõrvati. Euroopa Liidu missioonide juhid väljendasid oma šokki ning kutsusid Uganda ametivõimu, võime üles äh, David Kato mõrva uurima ning kindlustama, et mõrva toimepanijad kohtu ette toodaks. uurimine ei ole seni eh, leidnud eh, tõestust, et inimõiguste alane tegevus oli mõrva motiiv. David Kato oli väga suur kaotus Uganda inimõiguste eest võitlejatele. tema öö, eh, surm meenutab meile olukorda homoseksuaalide öö, Ugandas üldiselt on see ikka veel murettekitav, sellepärast et äh, vahetult pärast tema surma, kahekümne kaheksandal jaanuaril veel üks ajaleht Red Pepe äh, avaldas äh, kohutava artikli väga suurte äh, solvavate märkustega homoseksuaalide kohta ning äh, äh, homoseksuaalide vastane eelnõu, praegu on see ajutiselt kõrvale pandud, ilmselt see võib uuesti parlamendi töösse jõuda pärast äh, uusi valimisi. Euroopa Liidu positsioon homoseksuaalide osas on väga selge, homoseksuaalsuse kriminaliseerimine, mida Uganda eelnõu ette näeb, on vastuolus rahvusvaheliste inimõiguste alustest ta-, alaste standarditega ning eelnõu on ka vasta, vastuolus ÜRO seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi deklaratsiooniga kaheksateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kaheksa. Euroopa Liidu äh, missioonide juhid on tõstatanud selle küsimuse mitu korda Uganda valitsusega, presidendi ja peaministri, välisministri ning justiitsministri tasandil, üheksandal veebruaril inimõiguste töörühm, mis ühendab erinevaid osapooli Ugandas, kutsus üles inimõiguste kaitsjaid, sealhulgas äh, homoseksuaalide aktiviste andma värskemat informatsiooni. Äh, kolmandal veebruaril Euroopa Liidu delegatsioon koos kümne Euroopa Liidu liikmesriigiga, kes on esindatud Ugandas ning Norra käivitasid kohaliku elluviimise strateegia Euroopa Liidu suuniste kohta inimõiguste kaitsjate osas ja seal on praktilisemal kujul kirjas, kuidas Euroopa Liidu missioonidel ja Norral on võimalik äh, abi osutada ja tunnustada inimõiguste kaitsjate, sealhulgas homoseksuaal- äh,, aktivistide äh, tegevust. Euroopa kava, Liit kavatseb jätkuvalt oma muret väljendada selle Uganda homoseksuaalsusvastase seaduse suhtes ja ka muude tegude suhtes, mis äh, on suunatud homoseksuaalide vastu ja lisaks sellele Euroopa Liit äh, toetab ka jätkuvalt kohalikke inimõiguste organisatsioone, kes püüavad olukorda riigis muuta. Euroopa Liidu delegatsioon peatselt kohtub kaitseorganisatsiooniga, mis on inimõiguste eh, aktivistidele, et arutada nendega koostööd. tänan tähelepanu eest! suur tänu, volinik Kallas! nüüd arutelu lõpuks on meile esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu nende üle on lõppenud ja hääletama asume kohe. kõigepealt